ole, siis äh, tänasel äh, istungjärgul vastu võetud resolutsioonid äh, saadame edasi resolutsioonis nimetatud isikutele ja organitele. istungjärg on katkestatud ja istung on lõppenud.